Buongiorno. tere hommikust. head kolleegid, proua president ja härra ülemkogu president. tere hommikust kõigile kolleegidele, kes täna siin on ning ka kõigile neile kolleegidele, kes on meiega ühenduses kaugühenduse kaudu. kõigepealt tahaksin koos teiega avaldada kaastunnet koroonaviiruse ohvritele, nende lähedastele ja perekonnaliikmetele. ning lisaks tahaksin edastada sõnumi kõigile neile, kes on haiged, et nad ja soovida neile kiiret paranemist. ning kiidame ka neid eesliinitöötajaid tervishoiusüsteemis ning avaldame neile oma täielikku toetust ja tänulikkust selle töö eest, mida nad teevad. ning täname neid nende hea südame ja hea tahte eest. Nad töötavad maksimaalselt pingutades rasketes oludes ning meie tänutunne on kõigile neile vabatahtlikele, tervishoiusüsteemi vabatahtlikele, kõigile neile, kes aitavad inimesi, kes on rasketes oludes. meie kodanike humaansus on suurim ressurss, mis meil on kasutada ning ma tahaksin tänada ka kõiki töötajaid, kes aitavad meie ühiskonnal edasi toimida. põllumehed, kõik töötajad, kes tegutsevad telekommunikatsioonisektoris, turvasektoris ning ka äh, korrakaitses, supermarketite töötajad ning ka tehnilised spetsialistid, kes võimaldavad äh, meil pidada telefonikõnesid ja videokõnesid, et olla ühenduses oma lähedustega. palju neid, keda ma tahaksin tänada, kes tegutsevad erinevates valdkondades ning kes on üles näidanud suurepärast töötahet ja vastutustunnet, kes ei ole loobunud ning me täname neid kogu südamest ning otse loomulikult me ei tohiks unustada kõiki neid kodanikke, kes teevad midagi ära lihtsate žestidega. Nad järgivad ennetavaid meetmeid Nad aitavad äh, oste teha näiteks äh, oma eakatel naabritel, helistavad sõpradele, kes on isolatsioonis ning nad kannavad hoolt kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete eest. Need on need väikesed äh, solidaarsuse ilmingud. ja sama on soovinud teha ka meie parlament. me oleme andnud ka oma köögiruumid kasutusse selleks, et valmistada eineid kodututele ning meie äh, ruumides mõjutatakse sadu äh, haavatavaid naisi ning ka Strasbourgis ja Luksemburgis oleme ametivõimudele andnud teada, et parlamendihooneid on võimalik kasutada hädaolukorraga seotud tegevusteks Need linnad äh, mõjutavad meid, me võlgneme neile tohutu tänu. ning äh, me tahame tervitada Brüsseli, Luksemburgi ja Strasbourgi elanikke ning öelda neile, et äh, varsti on suurepärane taas kord töötada koos meie kodanike heaks. loomulikult on ka meie tööd mõjutanud hädaolukord pean tunnistama, et olen vastu võtnud algatusi, mis on väga keerulised, aga mida on poliitilised fraktsioonid alati julgustanud ning toetanud ilma ühegi erandita. ning loomulikult oleme parlamendi liikmetega äh, konsulteerinud ning parlamendi töö ei oleks olnud võimalik ilma meie personaliliikmete ning haldusmeeskonna suurepärase tööta. Nad on näidanud üles tohutut julgust, kohusetunnet ning nad on täitnud kõiki oma ülesandeid. seega minu südamlik tänu kõikidele peadirektoritele ning peasekretärile. avaldan neile südamest tänu täname kõiki töötajaid, kes tihtipeale töötavad eesriide taga, näiteks koristajad, turvatöötajad ning kõik töötajad peadirektoraatides, kes võimaldavad nendel langetatud otsustel jõustuda. kõik jõupingutused parlamendi töö jätkamise nimel, kõigi parlamendiorganite töö jätkamise nimel, selleks, et üles näidata, et meie institutsioonid suudame kanda hoolt inimeste eest ja isegi hädaolukorras me tahame, et et meie väärtused säiliksid. me ei taha, et demokraatia peatuks. loomulikult äh, me elame keerulisel ajal ning ilmselgelt on vaja veel ära teha väga palju. sealhulgas põhjalik analüüs meie ühiskonna kohta, mis, äh, millega meie seisame silmitsi pärast seda keerulist olukorda, aga Euroopa Liit tahab olla täielikult kaasatud meie kodanike ja liikmesriikide murekohtadele vastamises, selleks et äh, kuulata ära nende huvid ja meie ühised huvid. teha seda selles hädaolukorras ning hiljem äh, on meil vaja tegutseda veelgi enam. me tahame sellest kriisist väljuda tugevalt, jõulisemalt, olles paremas äh, positsioonis äh, tulemaks toime nende väljakutsetega, mis seisavad homme meie äh, ülemaailmses ühiskonnas ees. meil on vaja tugevdada tervishoiusüsteeme, et need oleksid kättesaadavad, meil on vaja kättesaadavaks teha olulised meditsiiniseadmed, meil on vaja toetada arste, teadustööd selleks, et meil on vaja toetada perekondi, töökohti, toetada puudust kannatavaid inimesi, toetada põllumaja, põllumajandusettevõtjaid, kalastusettevõtjaid ning ainult koos töötades on meil võimalik saavutada tulemusi, mis toovad kasu meie kodanikele. ning just seetõttu on ülioluline koordineerida seda järk-järgulist äh, ennetusmeetmete leevendamist ning äh, järk-järgulist kriisist väljumist ning taastumist, seega me palume pöördume Euroopa Komisjoni poole ning ma tänan, et Euroopa Komisjoni president on siin. me palume, et Euroopa Komisjon äh, tutvustaks koordineeritud ning korrapärast kriisist väljumise kava, et me ei teeks tagasisamme ning ei langeks tagasi kriisi. eriti oluline on hoida elujõulisena meie demokraatia ning kuulata oma kodanikke Nende valitud esindajatena me arutleme äh, olulisi resolutsioone ning võtame vastu neid resolutsioone. selleks, et Euroopa Liit koordineeritul viisil tuleks toime selle epideemia ning tagajärgedena. lisaks arutame ka teisi kiireloomulisi teemasid me tahame anda suuniseid nende parimate meetmete kohta, mis tuleks vastu võtta ning tahame esile tõsta neid olulisi vahendeid, mis tuleb liikmesriikidele kättesaadavaks teha selleks, et äh, neil on kasutada võimalikult palju ressursse. me peame olema ambitsioonikad, sest meie kodanikud, Euroopa kodanikud, ootavad kiiret reaktsiooni, et nad saaksid jätkata oma eludega meie oleme inimeste, me oleme kodanike hääl me peame olema uhked, et me saame praegu panustada korrapäraselt ning olla kasulikud oma kodanikele, et me saaksime ehitada üles oma kodanikele parema tuleviku. suur aitäh! Con la tornata straordinaria di oggi dichiaro ripresa la kahekümne kuuendal märtsil äh, lõpetatud istungjärk on, äh, avatakse täna erakorralisel äh, osaistungjärgul ning eelmise osaistungjärgu protokoll on välja saadetud, kas on kommentaare? kui kommentaare ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud. on mõningaid teadaandeid. kõigepealt parlamendi kahe tuhande kahekümnenda aasta muudetud töökalender teisel aprillil toimunud esimeste konverentsil otsustasin koos äh, era-, fraktsioonide juhtidega kutsuda kokku parlament äh, tänaseks ja homseks äh, erakorraliseks osaistungjärguks kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal aprillil, et hääletada uute meetmete üle, mille komisjon on välja pakkunud koroonaviirusega võitlemiseks ning selleks, et uuendada Euroopa Parlamendi seisukohta selle kohta, kuidas võidelda epideemia ning äh, tagajärgedega, seega äh, kalender on kättesaadav meie veebilehel nüüd äh, päevakorra muudatused. lõplik päevakorra kavand on kättesaadav täiskogu veebilehel, kuid kõigepealt annan teile teada, et ma olen saanud kümme kiireloomulise otsuse äh, taotlust ning äh, et lisada järgmised erinevad eelarvega seotud teemad meie täiskogu osaistungjärgu kavasse määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kavad, millega muudetakse eelarvet üks murd kaks tuhat kakskümmend, kavad, millega muudetakse eelarvet kaks murd kaks tuhat kakskümmend ning paindlikkuse rahastusvahendi kasutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend ning paindlikkuse rahastamisvahendi kasutamine kaks tuhat viiskümmend kuus, lähemusmarginaali kasutamine ning erakorraline paindlikkus äh, struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks, erakorraliste meetmete kehtestamine kriisi, koroonaviiruse kriisiga toimetulemiseks erimeetmed, millega leevendatakse Covid-19 mõjusid põllumajandus- ja kalandussektoris, meditsiiniseadmed ning seega pärast äh, arutelusid fraktsioonidega teen järgmised ettepanekud äh, päevakorra muutmiseks. nõukogu ja ülemkomisjoni äh, avaldused epideemia ning selle tagajärgedega toimetulemiseks. arutelu toimub praegusest kella kaheteistkümneni. hääletusvoorud äh, täna, kuueteistkümnendal aprillil ja homme, seitsmeteistkümnendal aprillil toimuvad järgmiselt. esimene hääletusvoor avatakse üheksa kolmekümnest kümme kolmekümneni ning hääletatakse eelmainitud kiireloomulisi otsuseid ning äh, Euroopa Liidu koordineeritud tegevuse üle, et toime tulla pand-, epideemiaga seega esimene äh, hääletusvoor ja selle tulemused teavitatakse kolmteist kolmkümmend. teine hääletusvoor toimub kolmteist kolmkümmend kuni neliteist kolmkümmend ning hääletatakse määrust, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning teine muudatuste kogu, millega muudetakse ühisresolutsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu ühistegevusi epideemiaga toimetulekuks ning teise hääletusvooru äh, tulemused teatatakse seitseteist null null. teine hääletusvoor toimub seitseteist null null kuni kaheksateist null null ning me hääletame äh, kolmandat muudatusettepanekute osa äh, koordineeritud tegevuse resolutsiooni üle. ning kolmanda hääletusvooru tulemuste teatamine toimub kell kaheksa kolmkümmend õhtul ning äh, järgmine hääletusvoor toimub kaheksa kolmkümmend kuni üheksa kolmkümmend ning hääletatakse neljandat muudatusettepanekute äh, osa ühisresolutsioonile. ning hääletustulemused teatatakse kümme viiskümmend ning äh, seejärel lõpeb istungjärk homme algab istungjärk kell üheksa null null ning esimene hääletusvoor toimub üheksa null null kuni kümme null null ning hääletatakse muudatusettepanekuid äh, nendele sätetele. kõigepealt äh, eelarve muudatusettepanekud üks ja kaks seejärel hääletatakse paindlikus rahastusinstrumendi kasutamist ning kolmandaks lähemusmarginaali kasutamine, seejärel äh, kaasotsustusfailid äh, koroonapaketi ning meditsiiniseadmete osas ning äh, tulemused tulevad kaksteist kolmkümmend, teine hääletus juurde toimub kell kaksteist kolmkümmend kuni kolmteist kolmkümmend ning lõplik hääletus kavandid, eelarve muutmise kavandite üle ning seejärel äh, paindlikkus rahastusvahendi kasutamise hääletus ning äh, lähemusmarginaali hääletus. kolm kaasatust, kaasmenetlusfaili meditsiiniseadmed ning äh, ühisettepanekute vastu resolutsioon Euroopa Liidu koordineeritud tegevuseks, võitlemaks koroonaviiruse epideemiaga ning hääletustulemused tulevad äh, kell kuusteist null null. ning äh, kolmas hääletusvoor ja võimalikud äh, muudatusettepanekud võivad toimuda kella neljast viieni ning hääletustulemused tulevad kell üheksateist kolmkümmend homme ning neljas hääletusvoor muudatusettepanekute üle või lõplik hääletus võib toimuda kella seitse kolmekümnest kuni kaheksa kolmekümneni ning seejärel tulemused tulevad homme kell kümme kolmkümmend õhtul. seejärel lõpeb istungjärk kell üksteist. kas on vastuväiteid? kui vastuväiteid ei ole, siis muudatused on vastu võetud enne kui alustame aruteluga, siis tahan teile teada anda, et kell üheksa kolmkümmend ehk siis üsna pea avan esimese hääletusvooru. hääletus toimub üheksa kolmekümnest kümme kolmekümneni ning kõik tänased hääletused on nimelised. liikmed saavad kontrollida oma hääli ning hääletustulemusi dokumendis, mis avaldatakse täna täiskogu veebilehel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 Äh, selles kriisis, mis on äh, erakorraline, ma tahaksin tänada kõiki äh, meie kodanikke, kes on mobiliseerinud selleks, et nende erakorraliste piirangutega meie põhivabadustele toime tulla. see puudutab meie kõigi igapäevaelu. ma tahaksin öelda, et sellises olukorras nagu praegu on ainus võimalus toetada teineteist, toetada riike, toetada kõiki piirkondi kogu maailmas, tunda seda külg külje tunnet. ja sellest lähtuvalt on ka Euroopa institutsioonid tegutsenud. tahaksin jagada teiega natukene infot selle kohta, kuidas ähm, ka nõukogu ning liikmesriigid üritavad vastutust kanda. meil on toimunud videokonverentsid selle kriisiga tegelemiseks ja, ja selle eesmärgiks on olnud parandada tegevuse koordineerimist, iga päev seda teha, kooskõlastada paremini tegevust Euroopa liikmesriikide vahel. ja me oleme püüdnud iga hinna eest viiruse levikut peatada ja oleme kutsunud üles meetmetele, mis piiravad liikumist ka piiridel, see mõjutab meie siseturgu muidugi, oleme võtnud ka meetmeid, et toetada meie teadlasi, et töötada vaktsiinide kallal, teraapia võimaluste arendamise kallal, oleme teinud koostööd Euroopa Komisjoniga, et kõiki vahendeid suunata sellesse, et võimalikult kiiresti teaduslikult töötada välja lahendusi nii teraapia kui vaktsiinide vallas. konkreetsemalt rääkides, viimane ülemkogu andis Euroopa Komisjonile ja Euroopa nõukogu, äh, ülemkogu presidendile kahekordse mandaadi töötada välja soovitused, lähtudes headest tavadest, et kutsuda üles liikmesriike koostööle selleks, et töötada välja kriisist väljatuleku strateegia, järk-järguline väljatuleku strateegia erinevates liikmesriikides on võetud erinevaid piiravaid meetmeid, suhteliselt sarnaseid, ehkki erinevate raskusastmetega, ja nüüd me tahame ühisstrateegiat välja töötada, millest saaksid liikmesriigid lähtuda, et keskpikas perspektiivis ja lühikeses perspektiivis taas majandusele hoog sisse lükata ning majandust nii-öelda muuta, me peame õppima sellest kriisist, selles pole kahtlust, me peame töötama niiviisi, et homme oleksime me tugevamad, jõulisemad, koostöövõimelisemad. tahaksin teiega jagada minu seisukohti nelja valdkonna suhtes, mis on minu jaoks olulised selleks, et edasisi samme astuda, nende üle tuleb arutada, nende üle tuleb mõtiskleda. esimene oluline asi kriisist väljatuleku strateegial on meie ühtne turg ja kuidas me ühtset turgu hakkame parandama nii kiiresti kui vähegi võimalik ja peame mõtlema ka sellele, kuidas me saaksime tugevdada, süvendada meie ühtset turgu, see on meie kõige olulisem relv. me peame tagama selle, et Euroopa roheline kokkulepe ja digitaalne päevakord oleksid meie prioriteedid, need aitavad ähm, meil edu tagada järgnevatel kuudel ja ka järgnevatel aastatel. leian, et oluline on ka töötada välja uus tööstusstrateegia, tugevdatud tööstusstrateegia ning mõelda Euroopa väikestele ja keskmistele, keskmise suurusega ettevõtetele, kelle võrgustik on oluliseks alustalaks Euroopa majandusele. meil on vaja tugevat PKE-de strateegiat. leian ka, et ringmajandus on küsimus, mida, millele tuleb keskenduda rohkem kui kunagi varem, meil on olnud mitmeid häid ettepanekuid, ka Euroopa Parlament on sellest rääkinud ja, ja seda Euroopa Komisjoni ettepanekuid analüüsides. ringmajanduse annab meie, meile võimaluse teha koostööd teiste valdkondadega, digitaal äh,, arenguga ja nii edasi, keskkonnasõbralikkuse valdkonnaga. Euroopa Liit peab siin tegema oma strateegilisi ettepanekuid, seda tuleks arvesse võtta. meil on vaja ka Euroopa tasandil äh, rohkem sellesse panustada. ja veel üks oluline punkt on, äh, et me peaksime töötama välja investeerimisstrateegia, et me saaksime intensiivselt investeerida mitte ainult liikmesriikide tasandilt, vaid ka Euroopa tasandilt ning pole vähimatki kahtlust sellest, et jätkame oma poliitilisi pingutusi selleks, et jõuda järgmise Euroopa eelarve küsimuses kokkuleppele. eelmistel nädalatel, eelmistel kuudel rääkisime sellest raskest teemast juba, aga nüüd on meil võib-olla ainulaadne võimalus me peame mõtlema, kuidas järgneva seitsme aasta jooksul Euroopa eelarvega anda meile vajalikud tööriistad, soodustada uusi võimalusi, uue tugeva ühise tulevikustrateegia väljatöötamiseks. Euroopa Investeerimispank on kindlasti üks tööriist, mida me peaksime kasutama. me teame, et juba ka enne kriisi ma äh, tegin ettepaneku, et me pea, me Euroopa Investeerimispanga kapitali suurendaksime, et nendel oleks suurem finantsvõimenduse võimekus ja siin jällegi, äh, kui on vaja solidaarsust rohkem kui, kui vaja, on see taas päevakorras, me tahame, et meil oleks kõigil võrdsed mängutingimused, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kõik Euroopa kodanikud saaksid äh, osaleda selles ambitsioonis, äh, meie väljakutsetega toimetulemise ambitsioonis. ja siis Euroopa Liidu välistegevus see on jälle üks oluline valdkond, meie geopoliitilised ambitsioonid on äh, rohkem kui kunagi varem äh, olulised, me peame kaitsma meie väärtusi, meie huve. viimastel nädalatel on see väga hästi välja tulnud, oleme veendunud, et välisküsimustes äh, peame pöörama iseäranis suurt tähelepanu äh, suhetele Aafrikaga, mul on väga hea meel, et mitmed Euroopa liidrid äh, ja Aafrika liidrid on äh, üheskoos avaldanud seisukohti äh, koostöö vajalikkuse kohta. me peame tegema koostööd tervishoiusüsteemide arendamise vallas Aafrika mandrile ning äh, peame ka keskpikas ning pikemas perspektiivis äh, arukalt investeerima koostöösse partneritega nii et see koostöö on meile mõlemale hu-, osapoolele huvilik ja me ei tohi unustada siis ära ka, ka, ka näiteks rohelist kokkulepet selles koostöös. sellele tuleb keskenduda lähitulevikus ja ka järgnevatel aastatel. ja siis äh, tahaksin rõhutada, kui oluline on ka Euroopa juhtimise, Euroopa valitsemise ning vastupidavuse arutlemine analüüsimine. kuidas me saaksime kriisist õppida nii, et me tulevikus oleksime tugevamad, et meie koostöö oleks tugevam tulevikus ja mul oli tu-, mul on tunne, et Euroopa tulevikukonverents lähiaastatel, võib-olla lähikuudel võiks muutuda selliseks poliitiliseks ja demokraatlikuks ruumiks, mitte ainult institutsioonide jaoks, vaid ka kodanike jaoks, kus me töötame välja oma ühised eesmärgid ja analüüsime seda, kuidas praegusest olukorrast õppida. me tahaksime muutuste strateegiat ja sellise muutuste strateegia puhul on oluline, et jääksid jõusse ühtsuse, solidaarsuse, vabaduse väärtused, need peaksid olema meie selgeks suunanäitajaks. me peame selle kriisiolukorraga toime tulema ning äh, pärast seda kriisi tulema välja tugevamalt ning äh, nagu te näete, väljakutseid on meil palju ja ma arvan, et Euroopa ajalugu on näidanud, et kui me seisame silmitsi kõige raskemate probleemidega, kõige su-, raskemate ülesannetega, siis äh, suudame me tõesti leida võimalusi, võimalusi ühtselt tegutseda ja öö, äh, olla loomingulised, see on oluline ka täna igal pool on äh, Euroopast tulnud tuldud välja erinevate uute mõtetega, näidatud üles paindlikkust, äh, optimismi, otsusekindlust äh. ja see Euroopa demokraatia elujõu näita, näitaja on äh, meile inspiratsiooniks ka tulevikus, te võite olla kindlad, mina olen valmis ja Euroopa Liidu Nõukogu on valmis olema tegema teiega tihedat koostööd, ühiselt arutlema teiega seda, kuidas edasi toimida. me lähtume loomulikult Euroopa kahekümne seitsmest liikmesriigist ja ning loodame, et ühiselt suudame liikuda õiges suunas. Eh, suur tänu. ja nüüd kuulutan välja hääletuse kõigepealt äh, esimene hääletuste voor algab nüüd ja nüüd saab sõna president von der Leyen. Euroopa Komisjoni president, palun. lugu, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud äh, ülemkogu president, äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, sõnades ei saa kirjeldada Euroopa valu ega maailma kannatusi. kõik ohvrid on meie mõttes, me tunneme kaasa kõikidele peredele, kes on täna leinas. nii, me tahame kaitsta nende elu, nende mälestusi. me ei unusta kedagi, me mäletame alati Julie'd, noort prantslannat, keda ootas elus terve elu mäletame Janni, Tšehhi ajaloolast, kes võitis, võitles alati oma väärtuste eest. mäletame Ginot, Itaalia äh, meditsiinitöötajat, kes pensioni, pensionil olekust loobus, et teisi kaitsta. mäletame Susanni, kes äh, pakkus oma hingamisaparaati noortele. meie ees on äh, meie silme ees on Francis, kes toetas oma venda haiglabi haigla akna. mäletame neid, kes ei näinud oma lapsi kasvamas, mäletame noort äh, Hispaania jalgpallitreenerit, kelle unistused ei täitunud kunagi. me ei unusta neid kunagi, ei unusta emasid, ei unusta isasid, ei unusta õdesid, vendi, ei unusta ei noori ega vanu läänest või idast põhjast või lõunast, ei unusta oma sõpru, oma kolleege ja neidki, kes on meist kaugemad. Neid, kellel on, mida öelda, kellel on, mida näidata. kõik need lood, kümned tuhanded lood, need on killukesed meie südames aga selles olukorras peame olema otsusekindlad, näitama, et Euroopa annab endast parima, teeb kõik, mis võimalik, et kaitsta elusid. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, sellist pandaamiat, pandeemiat ei saa seljatada ilma tõde välja ütlemata. tõde kõige kohta, statistika kohta, teaduslike tulemuste kohta, aga ka meie enda tegude kohta. tõsi, mitte keegi meist polnud selleks päris valmis tõsi. liiga paljud ei olnud valmis äh, abikätt osutama päris alguses, kui Itaalia vajas abi. ja tõsi, Euroopa peab vabandama. Euroopa vabandab selle eest kogu südamest. aga vabandused on midagi väärt ainult siis, kui sellega kaasneb ka käitumise muutumine. ja tõsi, ei kulunud eriti palju aega, kuni kõik said aru, et me peame üksteist kaitsma selleks, et kaitsta iseennast. tõde on see, et äh, Euroopa solidaarsuse, Euroopast on saanud solidaarsuse tukslev süda. Euroopa on nüüd üks. oleme valmis teineteist toetama, kui abi on vaja. Poola parameedikud, Rumeenia arstid päästavad elusid Itaalias, Saksamaa ventilaatorid on õlekõrreks Hispaanias, Tšehhi haiglad äh, ravivad äh, Prantsusmaa äh, haigeid ja nii edasi ja nii edasi. meditsiiniseadmed lähevad äh, Leedust äh, Hispaaniasse ja respiraatorid äh, Taanist Itaaliasse meditsiiniseadmed liiguvad ühest Euroopa otsast teise, kes saab midagi anda, annab seda kõigele, kõigile, kellel seda on vaja. ja sellele mõeldes tunnen ma uhkust eurooplaseks olemise üle. loomulikult me saame ka näpuga näidata ja kritiseerida, on ka neid, kes tahavad populistlikke, populistlikult valejuttu ajada, neile ütleksin ma, aitab. olge piisavalt julged et tõde välja öelda, et kaitsta Euroopat, sellepärast et Euroopa Liit aitab meil sellest välja tulla. ja meie tänased tegevused otsustavad selle, kui tugev on Euroopa tulevikus. vaadake, kuidas Euroopa rahvas seisab külg külje kõrval, tundes empaatiat, alandlikkust, näidates inimlikkuse väärtust. ja ma kummardan kõigi nende ees, kõigile neid, neile kõigi nende ees, kes äh, töötavad vabrikutes, äh, kes plaksutavad äh, terrassidel, kes viivad toiduaineid kohale ja neid inimesi, kes toodavad neid vahendeid, mida meil on väga vaja. Portugali vabatahtlikud, kes õmblevad maske ja seitsmeaastane Portugali klaverimängija kes toetas teisi. kõik meedikud, halastajaõed, hoolekandeasutuste töötajad, need, kelle näod on äh, verevalumeid täis, kelle südamed kannatavad ja kes samal ajal hoolitsevad meie haavatavate inimeste eest niisama õrnalt ja südamlikult, nagu nende omaksed seda teeksid. Nemad on päästnud meie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 parimad eksperdid Euroopast koondanud selleks, et nad saaksid oma teadmistega inimelusid ähm, päästa ja seetõttu me oleme loobunud ka tollimaksudest kolmandatest riikidest imporditavatele meditsiinivahenditele, seetõttu ka selle kuu alguses me tõime, tulime välja väga lihtsa, aga olulise lubadusega, nimelt iga euro kasutame ära igal võimalikul viisil selleks, et inimesi, inimeste elusid päästa ja selleks, et inimeste, inimesi toetada ja seetõttu oleme me ka ähm, teinud ettepaneku, et olemasolevad ähm, reservist viiakse kolm miljardit kohe sinna, kus on seda kõige rohkem vaja. uued ähm, Ähm, respiraatorid, meditsiinivahendid, meditsiiniabi kõigi, kõige nõrgemate jaoks, äh, ka nendele, äh, kes on põgenikelaagrites. ja seetõttu me oleme teinud ettepaneku, et ähm, ka struktuuri- ja investeerimisfondidest äh, iga euro panna pandeemiaga võitlusesse, see tähendab, et me võimaldame täielikku paindlikkuse kohaldamist vahendeid saab kasutada ka teistes piirkondades, seda saab kasutada eelkõige seal, kus on seda kõige rohkem vaja ja siin ei kohaldata tavalisi kriteeriume, mis puudutab siis ülemmäärasid, sihtotstarbelisi eraldisi ja teisi nõudeid. ja see pakett, mida täna teie koda äh, hääletab, äh, sellega Euroopa läheb oma võimete piirini ning sama põhimõte kohaldub äh, ka inimeste Ähm, finantsidele. me oleme ennegi näinud Euroopas finantskriise, aga mitte kunagi ei ole meil olnud sellist majanduse peatumist. mitte kedagi ei saa siin süüdistada ja kõik vajavad toetust ja abi. meil on vaja ennenägematuid ähm, meetmeid selleks, et hakkama saada ja tagada see, et meie majandus suudaks taastuda niipea kui võimalik ning siin jällegi on oluline just äh, lähtuda faktidest. Euroopa on teinud viimase nelja nädalaga rohkem kui viimase kriisi ajal nelja äh, aastaga. me oleme oma reeglid muutnud paindlikumaks kui varem ja viimastel päevadel oleme näiteks taganud selle, et äh, miljard läheb Horvaatia ettevõtjatele on ette nähtud ka miljonite mahus vahendeid Kreeka, Belgia, Eesti, Läti ettevõtjate, kalurite toetuseks. esimest korda me oleme kasutanud stabiilsuse kasvupakti paindlikkust. ja ka EKP võetud meetmed tagavad ennenägematu fiskaal- ja majanduslikku jõudu ning ähm, viimane otsus, mis võeti vastu Euroopa Liidu rahandusministrite poolt, äh, seda, et viissada miljardit eurot äh, suunatakse nendeni, nendele, kes seda kõige rohkem vajavad ja ma kutsun üles äh, ähm, liikmesriike kasutama võimalikult palju ära TERA tööhõive toetamise erakorralist rahastut. see annab sada miljardit liikmesriikidele selleks, ähm, et ähm, töötajad saaksid ähm, sissetulekutoetust, kui ähm, tööandja on pidanud nende tööaega või sissetulekuid vähendama või lühendama. oluline on see, et inimesed saaksid oma arved makstud ja oluline on ka see, et ettevõtjad saaksid tegutseda ja teiseks, see on ka kõige olulisem Euroopa solidaarsuse ilming. liikmesriigid loovad tagatisi nii, et ähm, riigid saavad ähm, toetada neid, kes on kõige rohkem mõjutatud. ja Euroopa Liidu ühine vastus on kolm miljardit, see on kõige mahukam pakett kogu maailmas, kuid me teame, et meil läheb veelgi rohkem vaja. sellepärast, et ähm, me peame arvestama, et ähm, homne maailm näeb välja hoopis teistmoodi kui täna ja me peame arvestama, et äh, see pandeemia tekib veel mõnda aega. ja ma olen kindel, et me suudame maailma muuta. ja kui Euroopa suudab seda pioneerivaimu säilitada, siis me äh, jõuame ka äh, edasi ja ma tuleksin nüüd, ähm, tooksin välja ühe manifesti Äh, sõna Ernesto Rosti ja Spinelli, meie rajajad, kirjutasid vanglast ähm, kaugel ähm, saarel ajal, kui ähm, lootus oli Euroopast kadunud, kirjutasid nad need lootustandvad sõnad. on saabunud hetk, mil me peame teadma, kuidas hakkama saada kõikide tõketega, kuidas olla valmis uueks maailmaks, mis saabub, mis saab olema hoopis teistsugune kui see, mida me oleme suutnud ette kujutada. kallid sõbrad, see hetk on jällegi saabunud. see hetk, mis sunnib meid selja taha panema kõik meie vastuolud ja tülid, kus me peame olema valmis selleks uueks maailmaks, kus me peame ära kasutama oma ühist vaimu ja, ja üheskoos tegutsema. ning lähtepunktiks peaks olema, et me oma riigid, ühiskonnad, elustiili muudame tugevamaks, vastupanuvõimelisemaks, me peame olema julged ja solidaarsus, solidaarsed ning usaldame üksteist ning äh, see tähendab, et me peame tohutult investeerima oma majanduse taaskäivitamisel, meil on vaja Euroopa Liidu Marshalli äh, kava ning see tuleb otsekohe käivitada ja rakendada. ning on vaid üks instrument, mis meil kasutuses on, ja ka seda usaldavad kõik äh, liikmesriigid ja see on juba olemas ja see saab ka kiiresti tulemusi anda, see on läbipaistev ja seda, see on ka tõestanud ennast ähm, ühtekuuluvuse ähm, ja investeeringu vahendina ning selleks on Euroopa Liidu eelarve. Euroopa Liidu eelarve saab olema meie taastumise ähm, ema aluseks. ning äh, sellel põhjusel järgmise seitsme aasta eelarve peab olema erinev sellest, mida me ette kujutasime, nii nagu Spinelligi ütles. me peame kasutama Euroopa Liidu eelarve võimu ja jõudu selleks, et äh, käivitada neid investeeringuid, äh, mis meil vaja on, et hakkama saada koroonajärgse äh, ajajärguga. me peame ka mõningaid vahendeid kasutamist ettepoole tooma, sellepärast et hakkama saada koroonajärgsete koormatega. oluline on siin ettevõtete et taaskäivitamine ja seetõttu meil on vaja innovatiivseid lahendusi, innovatiivset lähenemist ka äh, mitmeaastasele finantsraamistikule selleks, et äh, käivitada ka erasektori investeeringuid, see kindlasti käivitab ka meie majanduse, muudab meie ühiskonna, meie majanduse Euroopa rohelisemaks, vastupanuvõimelisemaks ja innovatiivsemaks ja sellega me mitte ainult ei toeta, vaid ka me kujundame ümber oma tööstuse teenused selleks, et nad oleksid valmis uue tegelikkuse, tegelikkuse jaoks digitehnoloogia, taristud, need 3D printimine võimaldavad meil äh, kasutada paremini ära olemasolevaid ja tulevasi võimalusi ning äh, oluline on ka äh, investeerida Euroopasse roheleppesse. kui majandus hakkab taastuma, siis ei tähenda sugugi mitte seda, et ülemaailmne soojenemine ei väheneks oluline on leida õigeid projekte, millesse investeerida, see saab olema võtmetähtsusega küsimus. kaasaegne ringmajandus muudab meid vähem sõltuvaks ning tugevdab meie vastupanuvõimet ning see on ka see, mida me peame õppima sellest kriisist, et me peame investeerima, äh, investeerima jätkusuutlikku toitu, transporti ja ähm, sõlt-, sõltumatus on äärmiselt oluline meie, mitte ainult meie majanduse, vaid ka meie keskkonna jaoks. ja see vähendab ka sõltuvust. ja see tähendab, et me peame ka lühendama ja mitmekesistama oma tarneahelaid. kriis on sümmeetriline, aga taastumine ei ole, sellepärast et mitte ainult viirus ei taba vaid ka majanduslik šokk on meid tabanud ning mõningad piirkonnad taastuvad kiiremini, teised seisavad jälle väga keeruliste aegadega silmitsi ja seetõttu ühtekuuluvus ja konvergents on olulisemad kui kunagi varem. siseturg ja ühtekuuluvuspoliitika on ühe medali kaks poolt. me peame tagama jõukuse kogu Euroopas austatud per-, parlamendiliikmed, see on see Euroopa, mis ma arvan, et suudab kriisiga hakkama saada. sellel Euroopal on olemas kõik vahendid selleks, et tagada meie inimeste ähm, ähm, finantsid, Euroopa, mis on rohelisem, digitaalsem ja mis ähm, investeerib tulevikku üheskoos. see on see rada, mida me peame valima selleks, et taastuda ja maailm üritab otsida oma teed. see kriis mu-, muudab ja kujundab ümber meie geopoliitikat, meie poliitikat ja kindlasti ka meie maailma. ja selles uues maailmas Euroopa peab nii heas kui halvas ühtseks jääma ja kui ma vaatan meie liitu ja ma näen kogu seda inimlikkust ja siirust, siis ma tean, et me suudame sellega hakkama saada austatud parlamendiliikmed. Öeldakse, et peale igat tormi paistab äh, päike. kui me täna äh, äh, kaitseme Euroopat solidaarselt, julgelt ja üheskoos, siis ma tean, et ka Euroopa särab peatselt tugevamini kui varem. elagu Euroopa! suur tänu, proua komisjoni president. ja nüüd tuleme fraktsioonide juurde. ja meil on nüüd võimalus ka videoühendust luua meie fraktsioonide esimeestega, loodame, et see ka õnnestub ja meil on nüüd võimalus siis kasutada erinevaid ähm, tehnoloogilisi lahendusi, mis meie käsutuses on ja kõigepealt ähm, Rahvapartei nimel härra Gonzales Pons, palun. kallid ähm, Charles David Ursula, suur tänu selle eest, et olete siia tulnud. epideemia veel jätkub, kuid äh, parlament ei tohi ähm, sulguda ja sama äh, puudutab äh, ka meie kauplusi ja, äh, ja päästeameteid. ka parlament on sellisel keerulisel ajal demokraatia haiglaks. ja tänapäeval ähm, sajad tuhanded kodanikud küsivad meie käest, kus me olime siis, kui see kriis ähm, algas. me oleksime võinud jah, varem hakata juba tegutsema, kiiremini tegutseda ja me oleksime saanud ka üheskoos tegutseda ja me peame vabandama selle eest. Euroopa valitsused, Euroopa institutsioonid äh, ei ole süüdi pandeemias, aga nad oleksid võinud sellega arvestada ning nad oleksid võinud kiiresti tegutsema asuda, nad oleksid võinud äh, üht-teist äh, kiiremini ära teha. ja sellisel juhul me ei peaks siin vabandust paluma. ja me ei peaks siin hakkama viiruse tõttu surnud äh, inimesi justkui sõjakangelasi mälestama. me ei pannud piisavalt tähele neid ähm, häiresignaale, mis tulid Hiinast. ja me teame, et äh, näiteks Hispaanias ei ole ähm, isegi statistikalistes andmetes arvestatud viie tuhande inimesega, kes surid oma kodudes. nii et me eksime ikka ja jälle, kui me usume, et viiruse olukord on paranenud, ei, sugugi mitte, olukord on aina halvemaks muutunud, aga nüüd me teeme ka juba plaane, justkui viirus ei tuleks sügisel tagasi, aga see tuleb tagasi me loodame, et me suudame välja töötada vaktsiini, aga seda meil praegu veel ei ole. näiteks tuhande üheksasaja kaheksateistkümnenda aasta gripiepideemia, see oli üks kõige hullemaid epideemiaid, mida Euroopa näinud on. nii et me peame arvestama sellega, et teistes maailma piirkondades võib ikka ja jälle epideemiaid tekkida. nii et me ei tohi välistada selliseid epideemiaid. Hiinas hukkus viiruse tõttu kolmteist tuhat inimest ähm, Itaalias kakskümmend üks tuhat, Hispaanias küm-, ka juba üle kümne tuhande. aga kui me arvestame sellega, et Hispaanias, Itaalias on ühed parimad tervishoiusüsteemid kogu maailmas, siis võib ka küsida, et miks selline asi juhtus just meil. mis siin toimub? nii et tänased äh, apokalüpsise kuulutajad on äh, populism, valed ähm, ähm, ja koroonaviirus ning ähm, mittearvestamine, me oleme näinud, kuidas pandeemia on tapnud meie vanemaid, me oleme näinud, kuidas komisjon äh, käsitleb ka koroonapandeemiat justkui oleks tegu millegi tavalisega nii et äh, me endiselt näeme, kuidas äh, valitsusjuhid, ministrid tulevad Brüsselisse, et vaadata, kui palju meil raha veel on, teised tulevad jällegi, et vaadata, kui palju äh, keegi raha suudab anda, aga mitte keegi ei tule Brüsselisse sellepärast, et muretseda Euroopa inimeste pärast, vaid tullakse siia ainult oma mm, riikide huvide eest võitlema, ka see on ähm, ka see on natsionalism, aga samas me peame arvestama sellega, et ähm, see viirus ei tee kellelgi vahet, surm ei tee kellelgi vahet. nii et siinkohal me ei tohi enam jääda asja pealt vaatama, vaid peame kiiresti tegutsema. Hiinas ähm, suudeti ehitada uus haigla üles kiiremini, kui ähm, meil üldse suudetakse nõukogu kokku kutsuda nii et me peame näitama, et Euroopa saab olema tõhus, et Euroopa meelsus saab olla ka patriootlik, et me saame ühiselt tegutseda, me, nüüd on aeg käes näidata, et piiride sulgemine ei ole vastuseks ähm, pandeemia ähm, vastasel võitlusel. Ähm, ülemkogu president, nüüd või ei kunagi peame me tegutsema me oleme üritame, üritanud ka parlamendis oma resolutsiooniga jõuda konsensuseni ja meie anname lootust miljonitele hispaanlastele, kes praegu on võitlemas pandeemiaga, nii et me ei tohi siin populistide veskile vett valada, vaid me peame vastu astuma nende eh, valedele nii et me teame ka näiteks, et Hispaania gripp tuhat üheksasada kaheksateist tappis äh, pigem vaesuse tõttu, mitte just palaviku tõttu. suur tänu. ja nüüd vaatame, kas meil õnnestub luua ka videoühendus ähm, sotsialistide demokraatide fraktsiooni esindajaga proua Garcia Peresiga. Gracias, presidente Sassoli, presidenta von der Leyen. aitäh, president Sassoli, president von der Leyen ja president Michel lubage mul pühendada esimese osa sõnavõtust äh, koroonaviiruse ohvritele ning kõigile neile, kes on praegu haiglaravil või kes äh, ravivad inimesi. me sõltume nii paljudest töötajatest, kes riskivad oma eludega, et meid aidata. loomulikult ma pean siin silmas tervishoiutöötajaid aga ka inimesi, kes töötavad äh, poodides, põllumajandustootjad, hooldusõed. me peame kõiki neid meeles pidama, paljud neist on ka naised ning me oleme neile tohutu tänu võlgu. meil on ajalooliselt oluline hetk, koroonaviiruse epideemia tabas meid viisil, mida mitte keegi meist ei oleks osanud ette kujutada mõju meie vabadustele, liikumisvabadusele ja igapäevaelu on muutunud ning me ei mõista veel täielikult kõige selle ulatust. paljud inimesed sõltuvad nüüd meist. olgem selged selles, et need otsused, mis me praegu langetame, määravad Euroopa tulevikku, kas Euroopa väljub sellest tugevamana või kodanikud kaotavad oma usu Euroopa projekti kriisiolukorras oleme näinud isekaid reaktsioone ning aegamööda oleme suutnud taastada solidaarsuse ning lootuse Euroopas. selle jaoks Euroopa Liit ongi, see loodi pärast teist maailmasõda, ajal, mil maailmajagu oli purunenud ning see oli vaja uuesti üles ehitada. meil oli vaja taastada rikkus ning heaolu kõigi jaoks seda kriisi on võimalik võrrelda suure äh, majanduslangusega. meil on vaja äh, plaani, mis on võrdväärne Marshalli plaaniga. meil on vaja investeerimisstrateegiat, mis taastab strateegilised sektorid ning toetab neid sektoreid Euroopas. praegu on aeg, mil me peame tegutsema ambitsioonikalt, me peame taas üles ehitama Euroopa uuele vundamendile. me näeme tohutuid sotsiaalseid ebavõrdsusi igal pool ühiskonnas, me ei tohi lubada nendel lõhedel veelgi suureneda. poliitika valdkonnad ja suunised peavad tagama, et kõik meist saavad liikuda edasi ning taastuda, meil on vaja äh, poliitikat näiteks tervishoiusektoris, mis tagab selle, et miljoneid eurooplasi toetatakse. eurooplased on kaotanud oma töökoha, nad ei tea, kuidas tasuda üüri. meil on vaja tugevat Euroopat, Euroopat, mis näitab üles solidaarsust ning kohaldab kõiki vajalikke meetmeid, et tagada meie tugevus. see tähendab ka seda, et me kustutame võlad ning meil on restruktureerimisvõlakirjad. nüüd on aeg üles ehitada majandused viisil, äh, mis järgivad võrdsust ning ka keskkonda kriisiolukorras me mõistame, et tehnoloogia tuleb muuta demokraatlikuks ning see tuleb kasutusele võtta kogu rahvastiku seas, kas äh, õppimiseks, töö tegemiseks või suhtlemiseks me näeme näiteks äh, olukorda, kus äh, lapsed, kellel ei ole vastavaid vahendeid, ei saa juurdepääsu veebis olevatele õppematerjalile, õppematerjalidele ning me peame selle osas midagi ette võtma. kuid need ebavõrdsuse probleemid ei ole midagi uut. me oleme nendest vahenditest, näiteks eurovõlakirjadest rääkinud äh, juba mõnda aega, näiteks kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriisi ajal rääkisime neist, kuid nüüd on see olukord muutunud veelgi kiireloomulisemaks, meil on vaja neid nüüd ja kohe me ütlesime seda juba resolutsioonis, mis räägiti läbi Euroopa Parlamendi nelja suure fraktsiooni vahel. ma oleks tahtnud, et ka teised fraktsioonid liituvad sellega ning toetavad meie ettepanekut. ning seega ma kutsun üles teisi fraktsioone nüüd seda ettepanekut toetama. me teame, mis peab aset leidma, meil on vaja nüüd poliitilist tahet ning julgust me oleme teadlikud oma ajaloolisest vastutusest. meil on vaja üle olla riiklikest ning rahvuslikest piiridest ning tegutseda koos kõigi Euroopa, eurooplaste ühtses huvis. otsused tuleb langetada nüüd ning nii ka pikaajalise ja keskperspektiiviga meetmed on vaja vastu võtta. Need on kiireloomulised, need aitavad päästa elusid, aga meil on vaja luua turvavõrgustik, mis võimaldab inimestel ka pikaajaliselt ellu jääda. mida otsustavam on meie tegutsemine praegu, seda väiksem on kriisi mõju majandusele homme ning seda kiiremini saame me naasta oma tavapärase elu juurde selle kriisi puhul on kahetsusväärne, et me näeme, kuidas president Trump on peatanud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni rahastamise ja ma arvan, et me peaksime sellele otsusele väga tugevalt reageerima. see kriis mõjutab kõiki Euroopa Liidu riike. ning me peame tagama, et kõik Euroopa Liidu riigid taastuvad sellest kriisist, oleks täiesti vastuvõetamatu, et selline tervishoiukriis suurendaks veelgi enam olemasolevat ebavõrdsust või looks uusi ebavõrdsusi. on palju inimesi, kes ei ole rahul Euroopa Liiduga. aga see näitab, et inimesed endiselt usuvad Euroopasse, neil on suuremad ootused Nad loodavad Euroopa Liidule ning me peame näitama neile, et me suudame need ootused täita ning praegu on just see aeg, mil me suudame seda tõestada. nõukogu ja komisjon ei ole võib-olla suutnud seda algusest peale näidata, aga Euroopa Parlament kutsub nüüd üles nõukogu ja komisjoni näitama, et nad seda suudavad. meil seisab ees pikk tee ning ma tahaksin riigipeadele ja valitsusjuhtidele öelda, et me oleme keerulisel ajajärgul, aga meil ei ole väga palju aega tegutsemiseks, me peame seda tegema kohe. aitäh, proua Garcia Perez. ning nüüd annan sõna härra Tšolosele. palun, teil on sõna. Cher